I will start uh... ma alustan meie kohtumist. nii palju on kirja pandud siia minu dokumenti ja ma saan selle ette lugeda vahepeal ja siis selleks ajaks on ka juba meie külaline kohal, kui ma lõpetan. tere tulemast meie kohtumisele. meil on täna kaheosaline kohtumine, kõigepealt kuni poole üheteistkümneni jääme me siia saali ja päevakorras on komisjoni soovituse eelnõu arutamine, millega alustatakse, antakse mandaat alustada läbirääkimisi lisaprotokolli eelnõu üle Euroopa Nõukogu terrorismi tõkestamise konventsiooni juurde, tuginedes artiklile kakssada kaheksateist aluslepingus. ja teises osas libekomisjonis me kohtume ka Tevega ja ASP 3G kolmes eh, alates kümme neljakümnest, siis koosoleku teine osa jätkub. nii palju siis selle päevakorrapunkti kohta. Euroopa Nõukogu praegu koostab lisaprotokolli konventsiooni juurde, millega terrorismi tõkestatakse, selleks et ellu viia resolutsioon aastast kaks tuhat neliteist number kaks üks seitse kaheksa, mis käsitleb Äh, välisvõitlejaid ja selle võttis vastu julgeolekunõukogu ÜRO-s septembrikuus. protokoll äh, selle eesmärgiks on kriminaalkorras karistada ka terrorismi koolitamise ja äh, terrorismi eesmärgil välismaale sõitmise korraldamise rahastamise eest. <clears throat> nii, meil on Euroopa Liidus raamotsus terrorismi kohta ja tuginedes artiklile kakssada kaheksateist aluslepingus on nüüd Euroopa Komisjon andnud soovituse vastu võtta nõukogu otsus, millega läbirääkimisi saaks nõukogu alustada. nüüd vastavalt artiklile kakssada kaheksateist peab parlamentki andma oma nõusoleku protokolli sõlmimiseks ja arvestades, millised tagajärjed on sellel protokollil ka terrorismivastase võitluse raamotsusele, on väga tähtis, et parlamentki oleks kaasatud läbirääkimistesse ja sellepärast ongi meil täna siin kohal komisjon, kes tutvustab oma soovitust nõukogu otsuse vastuvõtmiseks mandaadi kohta ja härra Koetikov, eh, Euroopa Nõukogu terrorismivastase võitluse koordinaator, tutvustab meile selle protokolli ja läbirääkimiste konteksti ja sisu. kõigepealt ma annan sõna härra Oliver Luikile, kes on komisjonist, palun Yeah. Thank you. Thank you, ma tänan ja tere hommikust! suur tänu, et kutsusite meid täna hommikul siia, et me saaksime teid anda ülevaate, kuidas on asjade seis selles küsimuses. nagu te ütlesite, kogu töö eh, mida tehtakse jaanuarikuust peale juba Euroopa Nõukogus tuleneb ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonist kaks tuhat ükssada seitsekümmend kaheksa ja toimus kohtumine Julgeolekunõukogus riigipeade tasemel seitsmeteistkümnendal septembril, kui Barack Obama ja teised isiklikult kohtusid New Yorgis. ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioon paneb kohustuse kõikidele ÜRO liikmesriikidele kriminaalkorras hakata karistama teatud käitumisviise, mis on seotud terrorismiga ja välisvõitlejatega. nagu te teate, Euroopa Liidu tasandil me oleme tegelenud selle küsimusega juba pikka aega ja mida siin on arutatud ja justiits- ja siseasjade nõukoguski on korduvalt arutatud, et kas peaks taas avama ja laiendama meie olemasolevat eh, raamotsust võitluseks terrorismi vastu, see resolutsioon pärineb aastast kaks tuhat kaks ja see vaadati uuesti läbi aastal kaks tuhat kaheksa. aga kõik on nüüd läinud nii, et Euroopa Nõukogu ministrite komitee kahekümne esimesel jaanuaril käesoleval aastal. arvestades, kuivõrd suur on välisvõitlejate oht olnud, pidades silmas, mis toimus Pariisis ja mujal, on otsustanud kiiresti tööga jätkata. nüüd praegu on paraku ebaharilik olukord meil, arutelud on juba alanud ekspertide tasandil Strasbourgis. samas meie töötame alles mandaadi kallal. nii et me üritame nüüd järele jõuda öö, neile, rongi peale veel hüpata. ja sellepärast Äh, aktiivne osalemine läbirääkimistes Strasbourgis on väga tähtis ja tähtis on ka koordineerida, oleme ka seda suutnud enam-vähem edukalt teha, Euroopa Liidu liikmesriikide positsioone. ja samal ajal me äh, esitasime ka nõukogu otsuse eelnõu läbirääkimiste suuniste kohta. nüüd need suunised on üsna lühikesed ja üsna klassikalised, nagu te ütlesite, aluseks on artikkel kakssada kaheksateist aluslepingus. ja algab kõik hinnangust, et kui mitte kõik, siis vähemasti suur osa nendest küsimustest, mis tulevad arutusele eh, protokollis, protokolli projektis, kuuluvad Euroopa Liidu pädevusse. me esitasime mandaadi eelnõu selleks, et saaks läbirääkimisi pidada Euroopa Liidu nimel ja kriminaalkorras hakata karistama tervet rida käitumisviise, eh, niivõrd, kuivõrd need pannakse toime kavatsusega eh, terrorismiakti sooritada, see on terrorismiks värbamine samuti koolituse saamine selleks, niinimetatud passiivne koolitus või kui üritatakse seda koolitust saada, kui terrorismi eesmärkidel reisitakse välismaale või kui korjatakse raha sellel eesmärgil. samuti igasugune toetus ja soodustus, soodustamine. Mm, see on see, mida me sisuliselt läbi räägime nüüd mandaadi projekt äh, juriidiliselt on väga lühike, kolmest lõigust koosneb, siin öeldakse, et komisjon hakkab pidama läbirääkimisi Euroopa Liidu nimel, liikmesriigid osalevad läbirääkimistes ja koordineerimine toimub ad hoc komitees. Äh, antud juhul siis Justiits- ja Siseasjade Nõukogus äh, Inga juhtimisel ja ad hoc koordineerimine toimub ka koha peal. me oleme mõlemad teinud. ja nüüd ma tahan tänada eesistujate liikmesriike selle eest, et väga kiiresti on reageeritud ja paindlikud oldud selles küsimuses, väga lühike aeg on olnud selleks. ja samas ad hoc koordineerimine Strasbourgis enne kohtumisi, kohvipausidel ja pärast eh, kohtumisi toimis ka üsna hästi. nii et oleme saanud äh, välja töötada sellise sidusa ja tugeva Euroopa Liidu positsiooni nendeks läbirääkimisteks. ja nüüd need suunised. jah, läbirääkimiste suunised äh, meenutavad, et kõneks on äh, nende kohustuste elluviimine, mis tulevad Euro-, ÜRO harta peatükis seitse ja et peasisu peateema on eh, kriminaalkorras vastutusele võtta need, eh, kes panevad toime neid eh, tegevusi, mida ma loetlesin. ja seda käsitleb kuues operatiivlõige ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis. see on kuues lõige, mis sellest seal räägib. aga võib olla, on vaja ka arvestada teisi sätteid, äh, kui äh, need seonduvad kuuenda lõikega, nii et äh, meie mandaat puudutab seda osa ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonist. aga vajaduse korral me saame ka neljandat ja viiendat lõiget aluseks võtta, nüüd need juht, need ähm, suunised, mis me välja pakkusime, on järgmised. kõik konventsiooni osalised, Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad kriminaalkorras karistama öö, äh, selle tegevuse eest ja seda oma siseriikliku õiguse kaudu öö, äh, ja loomulikult austades Euroopa Liidu akiid ja põhiõigusi. ja õiguskindlus ja selgus ja prognoositavus on väga tähtis seejuures ning ükski liikmesriik, ükski osaline ei tohi kriminaalkorras karistada öö, muid kriminaal, muid käitumisi kuritegelikena, kui ei ole Um, then we have, uh, um, so basically we have a certain room as far as the further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 Thank you, Mrs. Infeld. I just have to announce that unfortunately we do not have interpretation today to or from Estonian. Uh, I'm just telling uh, Mrs. Lauristin who just entered the room. So, Mrs. Winberg. Eh, tack för ordet. Den 24 eh, september 2014 antog FNs säkerhetsråd resolutionen 2178 om utländsk terrorism och om utländska krigare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 En livsviktig aspekt om vi inte vill ha fler attacker och sprängningar i Europa och världen. Tack. Thank you. Uh, Mrs. Ravaud-Dallon, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup pour votre présentation, euh, Madame et Messieurs. Euh,